sellisena on protokoll vastu võetud. ma sooviksin lühidalt äh, teile teavitada, et ma tulin täna hommikul tagasi visiidilt Venemaale, see oli esimene kord, kui kaheteist aasta jooksul ähm, Euroopa Parlamendi president käis Venemaal, ma kohtusin äh, Vene-, Moskvas härra Medvedjeviga, äh, härra Äh, välisministriga ja samuti energiaministriga. me rääkisime Euroopa Liidu Venemaa suhetest ja seda äh, meie suhete kaasajastamise ja äh, suhete kaas-, kaasajastamise raames rääkisime ka inimõigustest, kohtusime kodanikuühiskonna e, organisatsioonide liikmetega, sealhulgas Memoriaali esindajatega, kes said e, Sahharovi auhinna möödunud aastal. E, minu külaskäigu ajal eskaleerus konflikt Valgevene ja Venemaa vahel gaasitüli raames kutsusin üles konflikti osapooli austama endale võetud lepingutes endale võetud kohustusi, tagamaks gaasivarustuse Euroopa Liidule. märkisin ka seda, et vastavates äh, lepingutes Venemaa ja Valgevene vahel peaksid olema sellised sätted, mis tagaksid äh, gaasivarustuse Euroopa Liidule. gaasivarustus on meie jaoks prioriteetne küsi-, küsimus. Äh, ka nõukogu ja komisjon tegelevad selle küsimusega ja võib-olla nende esindajad võiksid äh, meile anda omapoolse ülevaate olukorrast ja arengutest. Äh, loomulikult äh, tegemist on pidevalt uueneva, areneva